meie päevakorras on suuline küsimus kõrgele esindajale. Um... LGBTI inimeste, inimesi käsitlevate nõukogu suuniste rakendamine eelkõige seoses äh, väidetavalt homoseksuaalsete meeste tagakiusatamisega, kiusamisega Venemaal Tšetšeenias ja kõigepealt viis autorit äh, selle suulise küsimuse puhul. ja kõigepealt sõna Soraya äh,, proua Soraya Postile kaks minutit. aitäh, härra esimees veebruarist saanud, äh, oleme saanud kohutavaid raporteid Tšetšeeniast, Venemaalt, kohutavad äh, sammud äh, homoseksuaalsete mees, meeste vastu on kohutavad, valitsused väidavad, et Tšetšeenias homoseksuaale ei ole, samal ajal Äh, aetakse taga äh, homoseksuaalseid äh, mehi, piinatakse neid, et nad ütleksid gei-, sõprade ja partnerite nimesid, peresid peredele avaldatakse survet, et nad maksaksid raha ja see raha läheb politseile ja see kahjustab peresid. ma olen saanud kolme Äh, perekonna äh, infot, pered on tapnud oma äh, lapsi sellepärast, et nad häbenevad homoseks-, homoseksuaalset last. see juhtub siis, kui poliitika dehumaniseerib inimrühmi. Euroopa Liit on praegusel hetkel globaalne kindlus, kes kaitseb inimõigusi kõigile. see nõuab meilt erikohustust kaitsta LGBTI inimesi humanitaarkaitseliste viisade väljaandmisega. meie küsimus täna äh, äh, välisteenistusele on selle kohta, kuidas nad tagavad meie LGBTI äh, suuniste rakendamist. möödunud neljapäeval peeti kinni viis geiaktivisti Moskvas, kui nad tahtsid esitada petitsiooni, millega nõutakse jätkuvaid kuritegude uurimist Tšetšnias Tšetšeenias. rohkem kui kaks miljonit inimest kirjutasid sellele äh, alla, rohkem kui Tšetšeenias elavaid inimesi. täna me peame seisma koos nende kahe miljoniga, me peame äh, seisma õlgala kõrval LGBT, LGBT inimestega kogu maailmas ja kaitsma LGBT äh, inimesi nii Moskvas kui Tšetšeenias, Venemaal. aitäh, järgmine kõneleja, raportöör, proua Ulrika äh, Lunacek, kaks minutit. aitäh, esimees. homme on homofoobia vastane päev. Äh, seetõttu, seetõttu kanname seda Vikerkaare äh, märki kõik, kes meid kuulavad, kes meid vaatavad, et see on päev, kus kõik peaksid püsti seisma seisma homofoobia, transfoobia vastu, eh, igasuguse vägivalla vastu, LGBTI inimeste vastu, kus iganes see toimub, eh, Euroopas või teistel man-, mandritel. ja nii nagu juba selgitatud, see on väga spetsiifiline debatt selle üle, eh, kus antakse teada sellest, mis on toimunud Tšetšeenias ja Moskvas viimaste paar, paari nädala jooksul. sadade meeste piinamine, tagaajamine, kas nad on geid või arvatakse, et nad on geid, vähemalt kolm nendest on juba tapetud. on nõutud, et nad paljastaksid teiste LGBTI inimeste identiteedi, see on selline hirmuelu, mida keegi eh, siin planeedil ei peaks elama ja mitte keegi, kes kaitseb eh, neid kurjategijaid eh, kohtuvõimu eest. see on selge, et me nõudsime seda resolutsiooni ja see resolutsioon on ühes kuue mida toetavad kuus fraktsiooni, me nõuame Vene Föderatsioonilt ja Tšetšeenia režiimilt, et nad kaitseksid LGBT inimesi, et nad võtaksid sõna ja ütleksid, et see ei ole mingite religioossete traditsioonide vastu, kas keegi on gei või transseksuaalne, see on üle planeedi olemas olnud alati kõikides kultuurides, kõikides uskudes, kõikides piirkondades, igal pool see eksisteerib, selle vastu ei tohi töötada ja nüüd palume ka välisteenistusel jälgida seda, et need suunised, mis meil on, viiakse ka ellu kogu sellel planeedil. selleks, et LGBT inimeste inimõiguste äh, kaitsjaid aitab, aitavad Euroopa Liidu äh, diplomaadid. siin on väga palju tehtud, meil on palju häid raporteid selle kohta äh,. ma väga hindan, et välisteenistuste äh, Äh, valgustab oma ähm, hooned vikerkaare lipu värvides homsel äh, homoseksuaalsete inimeste äh, toetuspäeval. tänan teid kõiki. suur tänu, järgmine kõneleja, järgmine raportöör äh,, proua Malin Björk. suur tänu on raske aktsepteerida neid äh, raporteid, kus, mis kirjeldavad äh, homoseksuaalsete meeste tagakiusamist, äh, piinamist ja tapmist. on raske mõista, et sellised asjad olemas on. loomulikult paljud LGBTI inimesed on kogenud homofoobiat, aga see äärmuslik vägivald on ebatavaline. homofoobia tapab, see tapab ka siin Euroopas see tapab ka neid, kes olid homoklubis Orlandos. ja me teame, et see mõjutab noori ja täiskasvanuid meie ühiskondades, see, mis toimub Tšetšeenias, on äärmuslik öö, äh, öö, äh, tulemus, milleni võib viia homo, homofoobia, tappev vägivald, me kõik peame tegutsema. ja seepärast on oluline, et Euroopa Liit tegutseb, et öö, äh, liikmesmaad tegutsevad, et Euroopa Nõukogu toimib me hoolitseme selle eest, et sõltumatud eksperdid pääsevad kohale jälgima, mis seal tegelikult toimunud on. ja need, kes neid õuduseid teinud on, eh, jõuaksid kohtu ette. on tähtis, et just pere ja politsei, kes inimesel peaks olema turvalisus oma pere eest, politsei peaks andma turvalisustunnet. pere ja öö, eh, politsei on taga kiusanud ja tapnud homoseksuaalseid mehi. homofoobia on patriarhaalne, see on, äh, näitab, kuidas äh, suhtutakse äh, ühiskonda, soosse, naistesse, ühtsusesse, sooline identiteet, me peame sellest loobuma. Ähm, homofoobia on sügavalt juurdunud ka meie ühiskondades. meil on palju võita sellest, kui avame oma ühiskonna. me peame hoolitsema kõikide inimeste inimõiguse eest, midagi vähemat ma ei taha oodata. Uh, aitäh, järgmine autor, Petras äh,, Petras Autovitšius, aitäh. aitäh, esimees, kolleegid julm geidevastane kampaania autoritaarses Tšetšeenias Kadrovis on järjekordne näide selle kohta, kui vähe, kui üldse inimõigused tähendavad Venemaa selles osas tänasel päeval? jätkuv hir-, äh, terror nende vastu, äh, tagakiusamine, äh, inimõiguste kaitsjate tagasikiusamine, ajakirjanikud on nüüd võetud sihile, võetud sihile LGBT inimeste ähm, tagakiusamise puhul. see aga ei ole isoleeritud kampaania, see on vaid ühine nimetaja mis esindab inimõiguste olukorda Venemaal tervikuna. tuletagem meelde, et selle aasta märtsis võttis äh, Venemaa vastu tagurliku seaduse, mis dekriminaliseerib koduvägivalla. nüüd tuni-, oleme me sellele tunnistajaks. meie, Euroopa Liit, peame hoolitsema selle eest, et meie poliitika Venemaa suhtes peegeldab ka tõsiselt LGBT inimeste, äh, vähemuste äh, olukorda Tšetšeenias. algusest peale peaks olema selge, et see ei ole aktsepteeritav. homofoobia kuulub häbiväärsesse minevikku, aitäh. aitäh. järgmisena ja viimane äh, autor sellel Thomas Makar, äh, kaks minutit. kolleegas, morgen, seventeen mai. aitäh, esimees, homme, seitsmeteistkümnendal mail lehvivad lipud minu riigis, Flandrias ähm, äh, vikerkaarelipp lehvib äh, meie raekojas, Flaami parlamendi juures, sest LGBT kogukond ja meie äh, on võidelnud võidelnud ennast vabaks. rahvusvahelises homofoobiavastase võitluse päeval on väga vähe, mida tähistada, sest et, et, äh, sallimatus muudkui kasvab. see, mis on toimunud Tšetšeenias, on täiesti šokeeriv. Kaukaasias on ikka veel talv äh,, nii sõna äh,, otseses kui kaudses mõttes. kui sajad tšetšeenid pannakse laagritesse sellepärast et nad on geid. seda tuleb hukka mõista ja seda me teeme ka väga jõuliselt. president Kadirovi sammud, kui, kui Samal ütleb, et meil ei ole homoseksuaale, demonstreerib seda, kui kuritahtlikud, pahatahtlikud, pahatahtlik on see režiim. režiimid suudavad vägagi äh, käivitada nõiajahte ja Krem-, Kremlin toetab Tšetšeenia režiimi ja rünnakuid LGBTI äh, toetajate vastu nii Moskvas kui Peterburis. Äh, Euroopa Nõukogu hiljutine raport ütleb, et Venemaa pole suutnud olukorda parandada Tšetšeenias. mis puudutab inimes-, inimõigusi, ta pole suutnud anda positiivset mõju. Need sammud, mis on öö, äh, Äh, peavad minema uurimise alla, aga keegi ei usu, et Venemaa kavatseb mingisugust uurimist läbi viia, see peab olema rahvusvaheline uurimus. küsimus komi-, äh, volinikule on see, mida te kavatsete teha? nii et meie oma LGBTI äh, suunised ellu saavad viia, ei ole piisav sellest, kui me ütleme, et me ei ole rahul, et need protesteerijad peavad saama koheselt vabastatud ja äh, juhid peavad täitma oma rahvusvahelised äh, lubasid äh,. ma loodan, et volinikul on jõuline seisukoht, äh, mida väljendada. aitäh ja nüüd äh, komisjoni asepresidendi nimel volinik äh, Kristos Stylianides, teil on sõna äh,. esimees, kolleegid, kedagi ei tohiks krimineerida ega rünnata selle eest, keda nad armastavad. see põhimõte on muutunud meie võrdsuse, inimõiguste, põhi, äh, vabaduste fundamentaalne äh, osa. see on Euroopa väärtus. ja me usume, et see peab olema üleüldine väärtus. et teile meenutada aastal kaks tuhat viisteist võttis Euroopa Liit vastu suunised, äh, kuidas edendada ja kaitsta äh, kõigi äh, inimõiguste kasutamist lesbi, gei, biseksuaalsete, transseksuaalsete ja interseks inimeste elus. Euroopa Liidu tegevus selles valdkonnas pöörlevad nelja põhiprioriteedi vahel. kõigepealt kaotada ära diskrimineerivad se äh, seadused ja poliitikad, mis puudutavad äh, kriminaliseerimist, muuhulgas surmanuhtlust, teiseks edendada võrdsust äh, tööl, tervishoius ja hariduses, kolmandas vältida individuaalset vägivalda LGBT inimeste vastu ja neljandaks toetada ja kaitsta inimõiguste kaitsjaid sõltuvalt olukorrast käitub Euroopa Liit äh, selle ähm, teema suhtes nii oma diplomaatia, avalike avalduste kui ka LGBT äh, õiguste esiletõstmisega äh, dialoogis kolmandate riikidega. Euroopa Liit annab ka tuge kodanikuühiskonnale, kes tegelevad inimõiguste ja demokraatia edendamisega täna, nagu öeldud, need autorid, oleme me siin selleks, et arutada väga tõsiseid väiteid, mis puudutavad kuritegusid geimeeste vastu Tšetšeenias. homoseksuaalsete meeste tagakiusamine, mil, mis viib röövimiste, piinamise ja tapmisega, on kõige viimane väga murettekitavate arengute seas Tšetšeenias. me oleme näinud, et on muutunud võimud öö, ja nad vaikselt õigustavad äh, vägivalda Venemaal. föderaalsed võimud öö, äh, vähendavad selle tähtsust, äh, lükkavad need aru, äh, raportid tagasi, et ah, see on liialdus, see on võltsuudised. kahjuks siiamaani Vene äh, võimud ei ole astunud tõsiseid samme selleks, et peatada vägivalda, et kaitsta ohvreid. Euroopa Liit koos oma liikmesmaadega, teiste samamoodi mõtlevate riikide eh, ja paljude rahvusvaheliste inimõiguste organisatsioonidega on hukka mõistnud eh, selle julma eh, kampaania LGBT inimeste vastu ja nõuavad täielikku uurimist nendest, nendes sündmustes. eile, alles eile arutasid Euroopa Liidu välisministrid seda olukorda Äh, välisasjade nõukogus, selleks et hinnata, milline võiks olla kõige mõistlikum viis, kõige tõhusam viis, et aidata äh, väidetavate kuritegude äh, ohvreid. kõrge esindaja Frederica Mogherini tõstatas ka meie tõsiseid mure, tõsist mure selles olukorras tõstatas selle küsimuse minister Lavroviga, kui nad kohtusid Moskvas kahekümne neljandal aprillil. ta rõhutas, et me peame koheselt peada äh, Tšetšeenis toimuva geimeeste äh, tagasikiusamise ja uurima neid äh, õudseid raporteid kahjuks. minister Lavrovi vastus hiljem kordas, mida ta kordas ka pressikonverentsil, oli see, et Vene võimud siiamaani ei ole leidnud mingit tõestust, et väidetavad tagasi, tagakiusamised oleksid üldse aset leidnud. Moskvas olles oli kõrgel esindajal võimalus arutada eh, seda teemat kodanikkonna esindajate ja ajakirjanikega ning on murettekitav, et eh, ajakirjanikud, kes seda vägivallakampaaniat kajastanud, eh, nemad on saanud otseseid ähvardusi Tšetšeenia juhtide poolt, neid on sunnitud põgenema Tšetšeeniast kahjuks on see äh, praegune olukord, me oleme palunud Euroopa Liidu saadikul Moskvas teha kõik, mis ta suudab, et aidata neid inimesi, kes on, äh, neid mehi, kes on võetud äh, sihikule, eriti need, kes on praegusel hetkel äh, kardavad oma ena, enda turve, äh, turvalisuse ja julgeoleku äh, pärast. mõned liikmesmaad on valmis aitata, aitama, mida iganes nad teevad, nad teevad seda vaikselt ilma erilise kuul-, äh, väljakuulutamiseta, selleks et äh, kaitsta ohvreid. nii või naa, me jätkame, äh, jätkuvalt nõuame, et Vene võimud põhjalikult ja tõhusalt uuriksid neid raporteid, et homoseksuaalseid mehi Tšetšeenias on röövitud ja tapetud. see on hädavajalik, et igaüks, kelle puhul on tõestus saanud, et nad selliseid kuritegusid on äh, sooritanud, nad peavad kohtu ette saa-, äh, toodud saama. suur tänu, esimees, suur tänu, kuulajad! ja nüüd on aeg poliitiliste fraktsioonide esindajate sõna EPP nimel proua Maria Koratsa-Pilt, äh, poolteist minutit. aitäh, esimees, ma tahan liituda ka oma kolleegidega, jagades omapoolset raevu selle erakorralise olukorra pärast, äh, kus sajad mehed on Tšetšeenias kinni peetud ja vangistatud sellepärast, et arvatakse, et nad on geid. Neid äh, piinatakse selleks, et nad annaksid üles oma geisõbrad si inimõiguste rikkumine tänu sellele, et neil on äh, seksua-, teatud seksuaalne orientatsioon, see on hirmutav, vastuvõetamatu, me ei saa olla vait ja äh, pöörata pilgu mujale. Euroopa Liidus me peame olema ühtsed, tegutsema koos ja ma tervitan seda, et meie esi-, president on koheselt astunud samme jõulise seisukoha võtnud nende kuritegude vastu ja toetab täiendavaid äh, samme, mida astub ka Euroopa Komisjon. kõik liikmesmaad peavad nõudma koheselt nende vabastamist, kes on äh, praegu veel ebaseaduslikult kinni äh, peetud, aitama ohvreid. Vene Föderatsioon peaks avalikult need kuriteod hukka mõistma ja neid uurima, pidades kindlas rahvusvahelisest õigusest karistamatus äh, suhtes peab olema nulltolerants, kurjategijad peavad äh, tulema kohtu ette. ei tohi ähvardada inimõiguste kaitsjat, kes teavitas äh, LGBT inimeste õiguste rikkumist Venemaal. ÜRO ja Euroopa Nõukogu Venemaal peavad tagama selle, et kõiki kohtetakse võrdselt, ei tohi inimesi taga kiusata sellepärast, et nad on erinevad või arvatakse, et nad on erinevad vihkamine, homofoobia, vägivald, diskrimineerimine, seda ei ole iialgi äh, õigustatud usuliste väärtuste suhtes. ma kohe lõpetan äh,. me peame ühendama jõud selleks, et üles ehitada äh, tolerantsi kultuuri ja ma olen sellele täie südamega alla kirjutanud, aitäh. Thank you uh, on behalf of... aitäh. nüüd saab sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel sõna proua Valenciano ma arvan, et me peaksime kõik teadvustama eh, seda, et eh, neid inimesi on piinatud seda oleme eh, kuulnud inimestelt, kes on elanud äh, nendes laagrites Tšetšeenias, on inimesi, kes on hukkunud, on neid, kes elavad hirmus, äh, et neid äh, hakatakse taga kiusama. samas Tšetšeenia valitsus ütleb, et homoseksuaalidega meil probleeme ei ole, kuna neid lihtsalt ei, ei, neid ei leidu seal riigis teised vaatavad jällegi lihtsalt kõrvale. Venemaa äh, on äh, Euroopa äh, Inimõiguste Konventsiooni liige ja Euroopa Liit siinjuures peab olema aktiivsem ja kaitsma LGBT inimeste õigusi suhetes nimetatud kolmandate riikidega. me ei tohi äh, ka siin mujale vaadata, äh, kuna need inimesed kannatavad tagakiusamiste all ja neil ei ole peale meie mitte kedagi, kes neid kaitseks ja toetaks, aitäh! Äh, tänan nüüd ähm, liberaalide demokraatide fraktsiooni nimel saab sõna kolleeg Federle aitäh, kõigepealt äh, sooviksin tänada komisjoni selle selge avalduse eest, ma arvan oluline, et te just rõhutasite siin Euroopa väärtusi, äh, tänan ka äh, kolleege, kes on selgelt seda sõnumit püüdnud edastada ja ma arvan, et see pälvib siin laialdast toetust ja ma arvan, et me saame sellega näidata Venemaale ja Tšetšeeniale, et meie jaoks ei ole niisugune tegutsemisviis vastuvõetav. eelkõneleja Äh, äh, rääkis, äh, ma toetan ka seda, loomulikult sellest, et tuleb vabastada inimesi, keda õigust, õigustamata kinni peetakse ja Tšetšeenias on olnud ka üleskutse vabastada riik Ramadani alguseks homoseksuaalidest, see, see, see tuleb kiirelt peatada ja see kõik loomulikult seostub ka Putini poliitikaga nende vähemuste osas, mida ta on juba ajanud pikemat aega. Tšetšeenia lihtsalt teatud mõttes labor äh, tema inimõigusalaste äh, katsetuste jaoks. aitäh! Äh, järgmisena QNGL fraktsiooni nimel proua Kornelia Enst, poolteist minutit kui president Kadorov ütleb, et Tšetšeenias pole homoseksuaale, läheb see see sama kaugele nagu see, kui öeldakse, et Eeva äh, loodi äh, Aadami äh, ribikondist. biseksuaalid, interseksuaalid ja nii edasi Äh, on äh, imeline kingitus, mille inimkond ja inimloomus on meile andnud ja seda tuleb äh, hoida. ja nüüd on vihakõned homoseksuaalsete vastu ja see peab lõppema ja äh, Tšetšeenias äh, vahistatakse, piinatakse ja äh, surmatakse homoseksuaale, siis on selle tegijad süüdlased ka valitsuse tasandil ja kõik, kes on vangistatud, tuleb vabastada, kui nad on vangistatud seksuaalse sättumuse alusel sund, steriliseerimine tuleb ka keelustada äh, ja äh, ka asüüli andmine nendele inimestele, kui nad peaksid seda tahtma, peab olema tagatud, see kõik kuulub inimõiguste juurde. Äh, suur aitäh ja nüüd annan Roheliste nimel sõna proua Harmsile, teil on üks minut, palun esimene uudis, mida ma võrgust lugesin, oli järgmine ta visati ukse ette ning öeldi, et teda tahetakse tappa. see oli lause, mida paljud lugesid ja ma usun, et meie olime kõik šokeeritud Tšetšeeniast tulevatest äh, sõnumitest, see oli väga hea, et see meid šokeeris, kuid samal ajal ma olen vägagi pessimistlik. ühest küljest ma usun, et täiesti õige on see, et Angela Merkel või Federica Mogherini ähm, avalikult sellest rääkisid, on väga hea, et äh, president Putin sattus seetõttu surve alla ning äh, on nüüd öelnud, et läbi viiakse uurimine ning loodetavasti me suudame teise sarnase olukorra ära hoida, kuid me ei suuda siiski süstemaatilist äh, homoseksuaalide ja teiste seksuaalvähemuste allasurumist äh, ja tagakiusamist ära hoida sellistes riikides. ja seetõttu ma tahaksin äh, siin äh, kohal öelda, et me peame tähelepanu pöörama nendele juhtumitele, äh, aga need Skandinaavia riikide eeskuju näiteks äh, võimaldada siserännet homoseksuaalide Venemaalt äh, ja nii edasi, siis see on hea näide, mida ka Euroopa Liit peaks laiemalt edendama. suur aitäh! aitäh, EFTD fraktsiooni nimel saab sõna proua Parker. lugupeetud volinik, äh, president, need info, mis tuleb Tšetšeeniast, on äärmiselt äh, murettekitav, äh, on uskumatu, et äh, kaasaegses tsiviliseeritud riigis ohustab inimesi nende seksuaalne sättumus. sellega liigutakse tagasi barbaarsuse aegadesse Venemaal on, äh, Venemaad on möödunud aastatel äh, palju kritiseeritud äh, tema tegevuse eest selles valdkonnas, kuid Tšetšeenia võimud on läinud nüüd uute äärmusteni ja me peame ütlema, et see ei ole vastuvõetav ja me peame nõudma, et uuritaks täpselt nende tagakiusamiste asjaolusid Tšetšeenias, aitäh! nüüd saab äh, sõna äh, kolleeg Stedina. lugupeetud daamid ja härrad, neljapäeval häälestame me oma ühisresolutsiooni, mis puudutab äh, homoseksuaalsete meeste õiguste rikkumist Tšetšeenias, Tšetšeenia valitsuse poolt Äh, äh, need stalinistlikud äh, meetodid, mida Tšetšeenia režiimi poolt kasutatud on, on nüüd hukka mõistetud. näiteks nende inimeste kinnipidamine ja nii edasi. kuid Tšetšeenia teemaga me oleme juba pikka aega tegelenud sel Äh, pühapäeval leiab aset äh, äh, kohtumine, kus tähistatakse ühe lauleppe aastapäeva ja Venemaa president Putin aga eirab seda lepet. Tšetšeenias on olnud brutaalne sõda ja Eh, üle saja tuhande inimesi on hukkunud, eh, Venemaa on Tšetšeeni taristut täielikult hävitanud, Vene armee on Tšetšeeni linnu ja külasid maatasa teinud, Venemaa eh, on rahvusvahelise õiguse põhimõtteid kõiki rikkunud, on kasutatud ka keemiarelvi ja miks me seda kõike siin ei käsitle arutelus, aitäh! aitäh, nüüd poolteist minutit kolleeg Panseri. Jüri Kojanen äh, vabastati äh, hiljuti, äh, kelle oli vangistanud Vene võimud, samas kui ta oli Äh, jaganud äh, voldikuid Tšetšeenia homoseksuaalide toetuseks. Äh, Tšetšeenias toimuv rikub inimõigusi ja see ei puuduta mitte ainult võrdset kohtlemist kõigile, vaid see kahjustab ka nende inimeste vabadust ja nende suhtes näidatakse üles vägivalda pelgalt nende seksuaalse sättumuse äh, baasil ja seda viib läbi äh, repressiivne äh, riigi võim siis inimeste suhtes, keda ta kahtlustab homoseksuaalsuses. ja selle, kogu selle protsessi eesmärgiks on nii-öelda vangide ümberkasvatamine, kuid mõnele tundub ka, et rahvusvaheline kogukond ei ole olnud oma kohustuste kõrgusel. me peame kindlalt meelselt selle kõik hukka mõistma ja ma äh, juhiksin ka teie tähelepanu nõukogu suunistele ja me peame nüüd äh, tõesti Euroopa Liidus äh, järele mõtlema selle üle, mida me oleme ära teinud. loomulikult tuleb hukka mõista Tšetšeenias äh, toimuvat, aga LGBT inimesi äh, diskrimineeritatakse äh, kõikjal ja me peame olema oma tegevuses seega järjepidevad. aitäh! aitäh, mm, härra Panseri, nüüd saab sõna Cecilia Wikström. Två månader tillbaka har vi bevittnat fruktansvärda brott kaks kuud tagasi nägime, äh, kuidas äh, äh, pandi toime kuritegusid homoseksuaalsete meeste suhtes natuke aega tagasi, heideti rõdult alla kuueaastane poiss, need on nii-öelda aumõrvad üha enam islamiseeruvas Tšetšeenias Tšetšeenias üha enam äh, kiusatakse taga inimesi nende seksuaalse sättumuse tõttu ja see on täiesti vastuolus äh, meie humaansete väärtustega. meie Euroopa Liidus äh, peame selle vastu välja astuma ja peame kaitsma neid, me peame avaldama survet Vladimir Putinile, et lõpeks äh, see näiteks need aumõrvad, mida ka tema on äh, kaudselt äh, julgustanud. me ei saa lubada niisugust asjade toimumist meie vahetusse läheduses. aitäh! tänan, kolleeg Vikström. nüüd saab sõna kolleeg Forenza, üks minut ma arvan, et äh, üks kõige äh, hullemaid aspekte selles äh, asjas on Tšetšeenia valitsuse avaldused, millega nad väitsid, et Tšetšeenias ei ole homoseksuaale. ma arvan, et lihtsalt see avaldus juba Äh, räägib enda eest, loomulikult tuleb äh, uurida, mi-, kuidas on inimesi äh, diskrimineeritud ja taga kiusatud selles riigis. ma arvan, et seda kõike arvestades peaksime meie aktiivselt sõna võtma, nagu me teeme seda täna ja homme, võttes vastu selle resolutsiooni, Äh, aga ka Euroopa Liidus me peame äh, jõudma selleni, et äh, keegi ei eitaks nende vähemuste olemasolu vähemalt. aitäh, kolleeg Forenza, nüüd saab sõna kolleeg Haudala, üks minut. president, I want to join the thanks. lugupeetud president, kõigepealt äh, sooviksin äh, tänada äh, komisjoni esindajad selle jõulise avalduse eest, millega me mõistame hukka neid õudseid tagakiusamisi ühelt poolt on need seotud nende nii-öelda traditsiooniliste väärtustega ja traditsiooniliste eh, väärtuste kohaselt homoseksuaalsust ei tohikski eksisteerida. kaudselt on see ka seotud eh, Venemaal eh, dekriminaliseeritud koduvägivalla äh, äh, seadusega. see, mis toimub äh, kodudes, seda ei tohiks puutuda, on nende seisukoht, aga lisaks sellele riik talub ja isegi julgustab aumõrvu ja Tšetšeenias on see olukord äärmiselt raske, inimõiguste eest võitlejaid kiusatakse taga, neid, nende öö, mm, bürood näiteks äh, põletatakse maha, see toimus alles üsna hiljuti. aitäh, järgmisena saab sõna Tanja Fajon, poolteist minutit, palun. aitäh. kümne äh, päeva pärast algab äh, pühakuu Ramadan ja enamiku moslemite jaoks on see järelemõtlemise aeg, kuid Tšetšeenias vallandub vägivald ja hirm, kuna presidendil on enne seda kavas puhastada oma riik homoseksuaalidest ja keda valitsus üles ei leia, need peaks üles andma nende oma perekonnad. ja see info on siis jõudnud meieni äh, geide äh, poolt, kes on äh, vangistatud äh, Tšetšeenia laagrites ja ma ei kujuta ette, mis hakkab juhtuma siis, kui neid samu meetmeid hakatakse kohaldama ka lesbide suhtes või puuetega inimeste suhtes ja nii edasi. Tšetšeenia Venemaa ei ole midagi teinud inimõiguste kaitseks ja ma soovin, et me edastaksime selge sõnumi, sõnumi, et geid ja lesbid on Tšetšeenias alati eksisteerinud ja äh, selle mm, eitamine on lihtsalt äh, häbiväärne sellega äh, tõesti pöördume tagasi keskaega, Euroopa Liit peaks võtma jõulisi samme niisuguse suhtumise vastu, aitäh! järgmisena saab sõna kolleeg Fautmans. aitäh, lugupeetud volinik, kolleegid. ka mina olin väga šokeeritud, nagu teisedki, nähes neid eh, pilte eh, Tšetšeeniast eh, toimuva kohta tundub, et me oleme jõudnud teise maailmasõja aega uuesti tagasi E, e, inimesi e, pannakse koonduslaagritesse, kuna neid kahtlustatakse homoseksuaalsuses ja püütakse neid nii-öelda ravida, ähvardades neid surmanuhtlusega. ja selline asi on tõesti toimunud. ja see toimub siinsamas Euroopa lähedal ja homme on meil rahvusvaheline homofoobia vastane päev, me peame seda äh, tähistama, me peame äh, rohkem survet avaldama ja tegutsema, äh, tagamaks jõulisemat kaitset nendele vähemustele ja mõelgem nende võimaluste üle, kuidas seda teha, aitäh! tänan järgmisena saab sõna äh, kolleeg Smith. Able... aitäh, mul on hea meel, et me oleme äh, siin väga äh, ühtsel arvamusel, kuid meie ees ei ole lihtne töö. Ähm, paljud, me peame olema tänulikud vabaühendustele, ajakirjanikele, kes on üldse selle kõik meie teadvusse toonud. me peame neid toetama nende äh, tegevuses Novaja Gazeta äh, ajakirjanikke sealhulgas ja ka kodanikke, kes igapäevaselt oma võitlust äh, peavad see kõik viitab kasvavale trendile poliitikas ähm, püütakse leida mingeid äh, äh, patuoine, et seda oli näha ka äh, enne Brexitit ja üks asi, mille suhtes me peame alati olema väga valvsad, on just see, et inim- õigusi rikutakse või juhitakse meie tähelepanu kõrvale nendelt probleemidelt, samas kui tuleb Äh, just aktiivselt äh, nende eest võidelda ja see töö seisab Euroopa eest lähiajal, aitäh! tänan! nüüd saab sõna kolleeg Weidenholzer. suur aitäh, olukord Tšetšeenias on juba mitmeid aastaid olnud murettekitav äh, ja järjest rohkem tuleb sealt ka süüditaotlejaid ja see on märk sellest, et Äh, inimõigusi äh, pidevalt äh, ja süstemaatiliselt rikutakse. uudised selle kohta, kuidas homoseksuaalidega käitutakse, näitab, et olukord Tšetšeenias on lausa šokeeriv. olukord on selline, et oluline on, et meie koda siin tegeleks selle teemaga, komisjon Äh, on tulnud välja selge seisukohaga ja seda tuleb esile tõsta, see näitab, et me ei ole nõus sellise olukorraga, et see põhjustab meile muret, äh, et äh, seksuaalvähemusi kiusatakse taga ja seal on latentne homofoobia ja see kõik peab lõppema koheselt. positiivne on see, et Vene Föderatsioon on lubanud olukorda uurida, aga Äh, see, mida siiani on tehtud, ei ole ilmselgelt piisav, meil on vaja tõelisi ja tegelikke äh, uurimisi sellesse, aitäh uh,! aitäh, nüüd saab sõna Karima Deli, üks minut, palun on teil head kolleegid, homme me tähistame ülemaailmset homofoobia vastast päeva ja samal ajal eh, Tšetšeenias peetakse jahti homoseksuaalidele. Eh, seal on lahenduseks ainult kas surm või eksiili eh, minek ja me ei saa jääda pealtvaatajaks niisuguses olukorras, kus rikutakse inimõigusi. jah, meie peame tagakiusamise ohvrite eest sõna võtta. me nõuame vangide viivitamatut vabastamist ja kõikide inimeste kaitset, kes on äh, need äh, teod avalikkuse ette toonud. Euroopa peab tõepoolest olema julge ja ambitsioonikas, äh, nähes seda, mis toimub Tšetšeenias Putini Venemaal järgmisel aastal teatavasti toimub Venemaal äh, äh, jalgpalli äh, maailmameistrivõistlusel ja ma kutsun teid üles seega selle sündmuse boikoteerimisele, kuni inimõigusi Venemaal ja tema satelliitriikides ei austada. suur tänu kolleeg Tellile järgmisena saab sõna äh, Silvi Giom üheks minutiks. aastal kaks tuhat kolmteist, nagu te meenutasite, äh, võttis äh, nõukogu vastu oma suunised, me tervitasime seda ja sellega pidi siis saama vahendid homofoobia vastaseks võitluseks, aga nüüd neli aastat hiljem peab tõdema, et LGBTI inimesi diskrimineeritakse Euroopas Äh, endiselt ja neid alandatakse ja väljaspool liitu on äh, asi väga äh, hull. samuti ja Venemaal on olukord veelgi halvenenud Äh, ja Venemaa äh, seadus, vastav seadus äh, eitab teiste õigusi ja see on viinud ka Tšetšeenias inimeste vangistamiseni ja nende kinnipidamiseni kohutavates olukordades. siin on lihtsalt inimelud mängus, me peame tagama kõigi nende õigused, keda ei, kel, kes ei ole kaitstud Venemaal, me peame äh, andma neile võimaluse Euroopasse tulla, anda neile viisad ja nii edasi ja me peame täitma kõiki oma inimõiguste alaseid kohustusi, aitäh! suur tänu, lugupeetud president ja nüüd saab sõna Terje Randke, palun. üks minut suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud kolleegid, lugupeetud volinik, see, mis Tšetšeenias praegu aset leiab, eh, on ekstreemne eh, eskalatsioon eh, olukorra kontekstis, mida me oleme näinud üle kogu maailma ja tegelikult ka Euroopas me räägime nendest tapmistest, tagakiusamisest ja vangistamisest ja see on täiesti šokeeriv, aga eeltingimused äh, sellise olukorra tekkimiseks on ilmselged, see on eitus. eitus äh, selles osas, et äh, homoseksuaalsed mehed, lesbiidest naised, transseksuaalid üleüldse eksisteerivad ja kui Tšetšeenia president on öelnud, et Tšetšeenias homoseksuaalseid mehi ei ole, on ta meie eksistentsi eitanud, kustutanud selle maamurra, mujalt ja meie peame tegutsema, Euroopa Liit peab tegutsema ja kaitsma nende õigusi, kellel ei lubata Tšetšeenias eksisteerida ja mitte ainult homme, vaid äh, iga päev, sest me oleme olemas, me eksisteerime ja me oleme selle üle uhked, aitäh! suur aitäh! järgmiseks saab sõna kolleeg Vioti, teil on poolteist minutit suur aitäh, lugupeetud president. me peame vastama väga olulisele küsimusele. jah, loomulikult inimesi piinatakse, neid pekstakse. inimesed kannatavad füüsiliselt. Andrei Äh, üks Tšetšeeni nooruk äh, rääkis sellest, keda piinati. ta kirjeldas seda, mida ta läbi pidi elama ja me räägime siin Ramzan Kadõrovi režiimi tegudest, ta on puutumatu, äh, sellepärast et tal on väga mõjuvõimsad kaitsjad Kadõro otsustab tšetšeenide elu ja surma üle, eriti just homoseksuaalide elu ja surma üle, keda siis piinatakse, vangistatakse, pekstakse. ja nüüd on jõudnud meieni äh, kirjeldused selle kohta, mis aset on leidnud. see on ennekuulmatu. Äh, me peame väljendama äh, oma öö, ähm, seisukohta selles osas, mis meie piiridele nii lähedal aset on leidnud ja aset leiab. Euroopa Liit peab austama õigust elule ja me ei saa lihtsalt äh, pilku mujale keerata. me peame omalt poolt võimalikult palju survestama äh, Tšetšeeniat ja ka Venemaad äh, selleks, et nad oma käitumist muudaksid. me ei tohi lihtsalt äh, lasta äh, vägivallal äh, lokata, vägivallal, mis on suunatud vähemuste vastu. austatud tuleb inimõigusi, naiste õigusi, sisserändajate õigusi, sisserändajad upuvad Vahemeres, homoseksuaalsed mehed, Tšetšeeniad, Tšetšeenias väärivad kõik meie vankumatut toetust. aitäh! suur aitäh, järgmiseks pooleteiseks minutiks sõna kolleeg Jans. suur aitäh, lugupeetud asepresident. ma olen väga tänulik äh, volinikule äh, selle töö eest, mis on selles vallas ära tehtud Euroopa Liidu poolt. jah, loomulikult me oleme siin, nagu kolleegid on ka öelnud, äh, seetõttu, et kodanikuühiskond on sellest kõigest teada andnud ja Venemaa ja Tšetšeenia ametivõimude eitav käitumine muidugi on ka meile teada, aga me teame sellest kõike vabaühenduste vabaühenduse, vabaühenduste poolt tehtava töö tõttu, Nõve Gazeta poolt äh, avaldatud artiklite tõttu, me teame, mis äh, on aset leidnud ja leiab aset. mina olen homoseksuaalne meesterahvas äh, ja mul on hea meel olla siin koos teiste kolleegidega ja teha mul on hea meel teha oma tööd siin, ilma et ma peaksin kartmata, et mind siit minema veetakse, läbi pekstakse ja surnu pähe maha jäetakse Äh, ja et äh, seda kõike teeb minu valitsus või minu äh, koduriigi politsei, ei, nende ülesanne on mind kaitsta. kuid ma tahaksin öelda Venemaa ja Tšetšeenia homoseksuaalidele, et teie ei ole probleemiks, teie ei ole haiged, just valitsused nendes riikides, kes selliseid asju läbi viivad, on haiged ja rahvusvaheline kogukond seisab õlg õla kõrval koos teiega, aitäh! suur aitäh, härra Dans, selle väga muljetavaldava kõne eest ja nüüd saab sõna proua Vood. Teil on üks minut. mina ei äh, luba kunagi äh, enamusel türanniseerida äh, vähemust, seda ütles äh, Michael Cashman Äh, enne kahe tuhande neljateistkümnenda aasta olümpiat, kui Putin võttis vastu seksuaalvähemusi ja allasuruvaid seadusi ning äh, nüüd, aastaid hiljem, me peame endiselt tõdema, et me ei tohi kunagi käsi rüppe äh, lasta. see, mis toimub homoseksuaalidega Tšetšeenias, on šokeeriv ning rahvusvaheline kogukond peab tegutsema resoluutselt, et seda lõpetada. härra Putin on öelnud, et ta toetab uurimist pärast seda, kui Angela Merkel seda nõudis, kuid sellele vaatamata öeldakse, et need äh, olukordade kirjeldused on vaid kuulujutu tasandil äh, inimõiguste kaitsja äh, vahistati äh,, tal oli kaks miljonit allkirja, kes äh,, ja ta nõudis äh, õigusi ja õiguste austamist homoseksuaalidele Äh, Tšetšeeniast, ta hiljem küll vabastati. Äh, meie oleme siin ka äh, inimõiguste kaitsjad, jah, Euroopa Liit on maailmas inimõiguste kaitse valdkonnas esirinnas ja kõik meie, ka kodanikud, peame omalt poolt ka panustama sellesse, et need, kes inimõiguste eest võitlevad, saaksid vajalikult toe oma tööks, aitäh! aitäh! ja annan nüüd sõna kolleeg Frunzulikale. Teil on üks minut. suur aitäh, lugupeetud president, austatud kolleegid. inimõiguste olukord Venemaal äh, on järjest rohkem murettekitav. vähemalt äh, sada äh, inimest on Venemaal ja Tšetšeenias vangistatud ettekäändel, et nad on väidetavalt homoseksuaalid, neid on piinatud tapetud ja vähemalt üks inimene on ka surnud selle tõttu. Neid inimesi koheldi täiesti ebainimlikult, nad olid täiesti kohutavates tingimustes, aga ametivõimud on eitanud neid süüdistusi ja on öeldud, et ei ole rünnakuid väidetavate homoseksuaalsete rünnakute inimeste vastu. Venemaa on oma silmad sulgenud selle ees ja Euroopa Liit peab nüüd tegutsema. Euroopa välisteenistus peab meile andma teada sellest, millised meetmed on selles konkreetses juhtumis tarvitusele võetud. väga oluline on see, et Vene ametivõimudega äh, kontaktis olla selleks, et tagada, et need inimesed saaksid ka õiguskaitset äh, nautida ning et äh, nad saaksid rahulikult elada, aitäh! suur aitäh ja nüüd annan sõna kolleeg Tarabellale, teil on üks minut aitäh, äh, äh, homoseksuaaliks olemine on vabadus, aga mitte Tšetšeenias, kus kahekümne kuuendaks maiks president lubas territooriumi neist puhastada. meil on allikaid, kes on äh, rääkinud Äh, laagritest, kus on kümned äh, homoseksuaalid, keda peetakse seal äh, ebaseaduslikult kinni. peredele on tehtud üleskutsed tappa oma homoseksuaalsed järeltulijad ja nad nimetavad seda puhastamiseks verevalamise kaudu ja kui ähm, president ütleb, et äh, homoseksuaale Vetšeenias ei ole, siis võiks see äh, panna meid muigama, kui see meid äh, oksele ei aja. meie Euroopa äh, väärtused äh, ei luba meil äh, jääda pealtvaatajaks, äh, me ei äh, tohiks enam rääkida, vaid peaksime tegutsema, aitäh uh,! suur aitäh! ja liigume nüüd edasi vaba mikrofoni vooru juurde. kõigepealt annan sõna kolleeg Bošvisilile. Teil on üks minut. suur aitäh, lugupeetud president. mina tahaksin tänada kõiki, kes siin sõna võtsid seda sellepärast, et äh, siin äh, mõisteti uh-, ühtselt äh, hukka olukord Tšetšeenias, olukord, kus seksuaalvähemusi mitte ainult ei diskrimineerita, vaid kus Nad on ohtu sattunud, nende elud on lausa ohtu sattunud ja mul on hea meel, et ka volinik rääkis sellel teemal, me peame konkreetselt nüüd tegutsema, aga ma olen samas ka väga skeptiline. ma ei usu, et Putin midagi uurida tõesti laseb, et midagi tõesti äh, leitakse, et tõe äh, jälile saadakse. Äh, meie peaksime tagakirjutatud inimestele andma viisa ja asüülivõimaluse. me peaksime toetama ka sõltumatuid ajakirjanikke, kes Venemaal sellistest asjadest räägivad. suur aitäh! ja nüüd annan sõna järgmisele kolleegile suur aitäh, lugupeetud äh, president, äh, ütleb proua Schlein, need uudised, mis tuleb Venemaalt ja Tšetšeeniast äh, ja mis puudutavad sadade homoseksuaalide või väidetavate homoseksuaalide tagakiusamisest, on kohutavad ja see viib meid tagasi inimajaloo kõige tumedamatele, tumedamatesse aegadesse me peame kaitsma seksuaalvähemuste õigusi, ähm, tarvitama selleks kõiki meetmeid, mis meil on, instrumente, mis meil on, äh, me peame lõpetama sellise kohutava käitumise. homme on homofoobia vastase võitluse rahvusvaheline päev äh, ja need sündmused näitavad, kui oluline sellise päeva tähistamine on äh, Äh, Itaalia ühes maakonnas toimub ka paraad, selle puhul me peame võitlema nende inimeste õiguste eest, tegemist on inimõigustega, põhiõigustega ja need moodustavad ka meie liidu põhialuse ju. Äh, suur aitäh! järgmisena saab sõna proua Becerra Pastare. suur aitäh, lugupeetud president äh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eh, homoseksuaalide vastane propagandaseadus eh, äh, on just põhjus, miks eh, ka Tõrov täna homoseksuaale ründab. ei piisa sellest, kui me võtame vastu resolutsiooni, kus me mõistame hulka sellist tagakiusamist ja seda vahetult enne rahvusvahelist homofoobiavastase võitluse päeva. mina teen ettepaneku petitsiooni saatmiseks rahvusvahelisse kohtusse, et Kadõrov äh, antakse alla homoseksuaalide tagakiusamise ja genotsiidi eest. Äh, äh, Madridis miljonid paraadil kindlasti kutsuvad üles homoseksuaalsuse dekriminaliseerimisele üle kogu maailma. suur aitäh ja nüüd saab järgmiseks sõna härra Castaldo. suur aitäh lugupeetud president, see olukord, mida me äh, oleme kuulnud äh, Tšetšeenias aset leidvat, on äh, väga šokeeriv, väga murettekitav, need süüdistused on väga tõsised. meile on antud teada sellest, kui keerulistes tingimustes on kinni peetud homoseksuaale või väidetavalt homoseksuaale äh, ja meile, meieni on teated ka homoseksuaalsete tapmisest ja nende perekonnapoolsetest tagakiusamistest samuti äh, eesmärgiga kaitsta perekonna au. president Kadõrov äh, ähm, tema tegevus on täiesti vastuvõetamatu äh, inimese jaoks, kes on valitud ametisse, valitsuses. me kutsume Venemaad üles äh, seda olukorda uurima, seda juhtumit uurima. Nad peaksid kaitsma ohvreid ja selle tragöödiaga seotud inimesi ja nemad ning nende pereliikmed tuleb viia piirkondadesse, kus nad saaksid turvaliselt elada, aitäh! suur aitäh ja lõpetuseks annan sõna Äh, proua asepresident Mogherini nimel härra äh, Stiljanidesele, palun. austatud president, kallid kolleegid, suur-suur aitäh nende sõnavõttude eest ning suur aitäh ka selle eest, et te sellist ühtsust olete üles näidanud selles väga olulises küsimuses. me kõik jagame äh, seda muret selleks osas, mis Tšetšeenias hetkel aset leiab. me kõik oleme ühel meelel et see olukord on täiesti vastuvõetamatu. ja mina isiklikult usun, et äh, häbiväärne on selline olukord lausa, sest äh, häbiväärne on see, et äh, me peame kahekümne esimesel sajandil sellist teemat arutama vägivald äh, seksuaalvähemuste kogukonna vastu on äh, teinud nähtavaks äh, inimõiguste olukorra katastroofilise seisu Tšetšeenias. me kindlasti jätkame oma tööd selleks, et kaitsta ohvreid ning avaldame omalt poolt endiselt survet Venemaa ametivõimudele selleks, et nemad omalt poolt teeksid kõik vägivalla lõppemiseks ja ohvrite aitamiseks võtke arvesse, et äh, mõningad meie ühistegevused nõuavad äh, ka äh, konfidentsiaalsust. me kõik püüame omalt poolt aidata seda olukorda lahendada, kuid me ei saa rääkida avalikkusele kõigest, mida ette on juba võetud. mõningatel juhtumitel on tõhus tegutsemine olulisem kui avalik info jagamine. me peame arvestama asjasse puutuvate isikute huvisid. ma tahan selle välja öelda sellepärast, et ma tean mõningate juhtumite kohta, mis seal aset on leidnud, päris palju. ja mina tahaksin lõpetuseks veel kord öelda, kui tänulik ma olen parlamendile tema rolli eest selles, et see teema päevakorras püsiks. me peame jätkama oma võitlust selleks, et näidata, kuivõrd pühendunud me oleme kaitsmaks seksuaalvähemuste kogukonna õigusi. aitäh! aitäh, härra volinik, eriti teie sõnade eest, mis puudutab meie kohustust, meie rolli, Euroopa äh, Parlamendi rolli. suur aitäh, volinik! sellega lõpetan debati, ma olen saanud kuus Äh, resolutsiooni projekti kuuelt kõige suuremalt poliitiliselt fraktsioonilt. hääletamine toimub